Mes chers collègues, j'ouvre nos... kallid kolleegid, alustame eelarvekomisjoni koosolekut ning eh, kui kellelgi midagi selle vastu pole, siis kinnitame päevakorra. saite eh, koordinaatorite koosoleku poolsed äh, ettepanekud kahekümne kolmandast aprillist ja need ettepanekud on ka teie kausta pandud, kui kellelgi midagi selle vastu pole, siis äh, kuulutan nad kinnitatuks. nüüd äh, ütleksin südamlikult tere tulemast volinik Oettingerile, tahaksin teda tänada selle eest, et ta juba täna tuli eelarvekomisjoni ette ja selgitada täpsemalt seda, millest räägiti täiskogus. sooviksin teile ühtlasi öelda seda, kui äh, äh, hästi, kui väga hindame me seda, et äh, president Junckeriga äh, tulite kõigepealt äh, rääkima mitmeaastasest finantsraamistikust Euroopa Parlamendile, enne kui pidasite tavapärase äh, pressikonverentsi. Äh, see on austusavaldus Euroopa Parlamendile, mida me kõrgelt hindame. suur aitäh teie sõnavõtu eest, suur tänu teie selgituste eest. loomulikult Need raskendavad äh, andmete võrreldavust äh, kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastase finantsraamistiku ja kahe tuhande kahekümnendast kahekümne seitsmenda aastase finantsraamistiku kohta. Äh, praegusel hetkel me uurime tähelepanelikult kõiki dokumente, mille edastate, et ei tekiks vähimatki kaheldavust ning kui me võrdleme eelmist finantsraamistikku järgmisega, toetuksid need sarnastele alustele, et äh, ei tekitataks uusi kahtlusi ja kõhklusi, mis sellega võivad seotud olla. loomulikult, loomulikult äh, jätkub nüüd tõsine äh, koostöö, et komisjon saaks oma läbirääkimiste mandaadi võimalikult kiiresti kätte ning selles faasis, millega oleme valmis tegelema võimalikult kiiresti on üks äärmiselt oluline usalduse aspekt, et mis ei tohi kahelda ning selles osas lubage teile lühidalt öelda, kui kõrgelt äh, soovime seda, et igasugused kõhklused äh, noorsootööhõive äh, algatust äh, ei jäetaks vahenditest ilma, see oli osa ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eh, lepitusmenetlusest erinevate institutsioonide vahel. loodetavasti, eh, loodetavasti te meid selles osas eh, ei lase pettuda. muus osas see asi on selge, on otsus juba langetatud. teine teema, millest soovime teiega ka rääkida, puudutab eelarvetoetust Türgile seoses Süüria pagulaste vastuvõtmisega, sellega on seotud eh, ka mitmed läbirääkimised nõukogu ja komisjoni vahel. parlamendil on tunne, et kõrvale on jäetud, mis ei ole aga kooskõlas meie nõudmistega, soovime tegutseda võrdselt, sest eh, eelarvepädevaid asutusi on kaks, nõukogu ja parlament, oleksime seega kõrgelt hinnanud äh, kui äh, oleksite äh, võtnud arvesse ka meie seisukohti äh, selles osas Euroopa eelarves, eriti võttes arvesse, et nõukogu esitas parandusettepaneku, mis esitati tavapärasesse menetlusse ning see ja öelduna, härra volinik, sooviks ma rõhutada veel kord meie soovi teiega koostööd teha vastastikuse usalduse raames, täieliku usalduse raames ning äh, suur aitäh äh, selle eest, et tulite meie juurde, öelge seda ka, rääkige sellest, millest ei jõudnud eile täiskogul rääkida. alustame nüüd detailidest rääkimist ning iga üks teab, et saatan tihtipeale peetub, peitub detailides. kuid äh, üritame teha kõik selleks, et läbirääkimised oleksid viljakad, teame, et nõukogu soovib ühehäälsust, kuid Euroopa Parlament esindab Euroopa kodanikke ning mitmeaastane finantsraamistik kahe tuhande kahekümnendast kahekümne seitsmenda aastani peab selgelt vastama erinevate valitsuste huvidele ja Euroopa kodanike ootustele, keda meie siin Euroopa Parlamendis esindame. nüüd on teil sõna. lugupeetud esimees, daamid ja härrad rahvasaadikud, aitäh, et me nii kiiresti pärast meie ettepaneku esitlemist mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja esimesi arutelusid äh, täiskogus saame nüüd teiega siin kohtuda ja sellega alustada nõupidamiste teist etappi mitmeaastase finantsraamistiku üle. esimene etapp oli siis komisjonis, teie rikastasite meie ettepanekut Ähm, olles meiega ühenduses, olime ühenduses ka selle komisjoni esimehe ja parlamendi ju juhatusega, saime ka kaks raportit teilt märtsikuust, lugesime neid tähelepanelikult ja üritasime mõlema raporti ettepanekuid mitmeaastasesse finantsraamistikku sisse kirjutada. täna hommikul kaks ja pool tundi toimus kohtumine Koreperis suursaadikutega meie suursaadikutega, teie suursaadikutega, keda te kõik tunnete. tegemist oli väga huvitava kohtumisega. ja selge on see, et selles kõrges kojas võideldi iga hääle eest. enamusest piisab, kuid nõukogus tuleb ka iga hääle eest võidelda, mul on ka vaja iga häält. rahandusminister, suursaadik äh,, on välisminister, põhimõtteliselt ka kõik riigipead ja valitsusjuhid. eile saime paljudelt valitsustelt ähm, kommentaare, palju ka säutsuti, lugesime neid. esimesed äh, ettepanekud ja säutsud tulid veel enne, kui komisjon oma äh, ettepanekutega tuli. tavaliselt on tegemist valestardiga ja valestardi puhul tuleb uuesti stardiblokkidele minna ja uuesti alustada ja kui teist korda valestardi teed, siis diskvalifitseeritakse. nüüd on aga küsimus selles, kuidas me kokkuleppele jõuame. ma võin teile öelda, et minu ettepanek ei ole parim ja ei ole ka kogu selle menetluse lõpp. kui tuleb teisi ettepanekuid, paremaid numbreid, ümbertõstmisi, olen kõigele avatud. ma ei ole nüüd oma eelarve aktsionär, omanik, ma olen vahendaja, mina assisteerin ja teie olete nüüd pandud juhi pulti ning nõukogu. ja sellepärast teen ettepaneku, et vaadakem seda ülesannet paindlikult. kui teaduse, põllumajanduse, ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa äh, raha, ühendamise rahastu puhul on meil erihuvid, siis me samal ajal ei tohi tervikpilti unustada. kui igaüks äh, üritab maksimaalselt läbi suruda oma huvisid, siis me ei jõuagi äh, finišisse. kui me aga arvestame enda huvide kõrval ka teiste omadega, on meil võimalik jõuda ka kokkuleppele selles kompleksses küsimuses. me tegime ettepaneku nüüd veel kord seitsmeks aastaks ja kuulutasime välja, et järgmine või ülejärgmine komisjoni kolleegium peaks siis tegema ettepaneku viieks aastaks või viis pluss viieks aastaks. argumendid on selged. me tõstsime rubriike. siiamaani oli viis rubriiki ja ru rubriigid üks A ja üks B, mida kodanikud üldse ei mõistnud. ja rubriikidega on meil võimalik äh, olla nähtavad ja samal ajal poliitikaid kujundada. me lõime rubriike uuteks ülesanneteks, mis siiamaani ei olnud Euroopa pädevuses, vaid ainult piiratult. turvalisus, äh, kaitseküsimused, rändeküsimused, piirivalve. paljud kodanikud ja liikmesriigid ütlesid meile, et teil on liiga palju programme tegemist on programmide džungliga tehnikuga, iga aasta, viie aasta tagant jätkasime vanade programmidega ja lõime uusi. vastavalt komisjoni, nõukogu, parlamendi mõtetele. nüüd oli tõesti viimane aeg teatud programmid omavahel kokku viia, selleks et suurendada ka paindlikkust ja programme klastritesse paigutada ning lihtsustada ka reegleid, mis on selle taga seitse rubriiki, mitte viis enam. kolmkümmend kaheksa programmi, mitte viiskümmend seitse. programmide klastrid, see muidugi teeb võrdlemise raskemaks. kõige lihtsam on muidugi jätkata nii nagu siiamaani, kogu aeg sada programmi, kõik jätkub nagu siiamaani. aga see oleks vale, poliitikud peavad reageerima ja ka ennetavalt tegutsema ränne, arenguabi, piirivalve, kaitseuuringud, nende jaoks tuleb eelarves äh, koht leida, sest me räägime Euroopa tulevikust. võrdlemine tähendab seda, et äh, murrame minevikust välja tulevikku, uued programmid tähendavadki tulevikku. tulevik peab olema meie tegude keskmes ma olen veendunud, et brittide lahkumine toob endaga kaasa ja peab endaga kaasa tooma tagajärgi eelarvele. me ei saa teha nägu, et rahastame kõike nagu siiamaani ja loome ka uusi programme. meil on vaja leida uus segu, et me kärbime ja samal ajal maksame rohkem sisse. mõned liikmesriigid, nemad nad äh, maksaksid üks koma null protsenti SKT-st maksimaalse määrana. kõik muu ei ole, kõik muu ei ole nende jaoks nii tähtis. meie ettepanek oli üks koma neliteist protsenti. siin me ei kuulanud küll sajaprotsendiliselt parlamenti, aga osaliselt küll. ja meie leiame, et suuremad protsendimäärad toovad endaga kaasa veelgi tulisemad äh, vastused liikmesriikidest. ja seega oleks võimalus kokkuleppele jõuda veelgi väiksem. täna hommikul käis Baierimaa valitsus minuga kohtumas. mulle meeldib Baierimaa, aga no kui üks koma kolm protsenti oleks, siis oleks baierlastel vaja süüli küsida Brüsselis. mulle meeldib Austria, tõesti. aga teate, austerlastel on alati kaks nägu ühelt poolt parlamendi, Euroopa Parlamendi nägu ja teiselt poolt koduriigi Austria nägu ja samamoodi mingil määral ka selle partei nägu, mida nad esindavad. nii et vaadake alati, kas see eh, või nemad alati vaatavad, kas see, mida siin nõutakse, on kuidagi ka kodus ühendatav, et Viinis üks koma null ja Brüsselis üks koma kolm. kallid sõbrad, siin on tõesti võimalik leida kuldne kesktee. piirmäär ei ole ju kivisse valatud, tegemist on ainult meetmega eesmärgi saavutamiseks, meetmega. me räägime programmidest. nii et kui me vaatame nüüd kõik programmid läbi ja kontrollime, kas komisjoni eelarve ettepanekust programmi jaoks piisab, kas kärped on sellised, mis on läbiviidavad või kas need meie investeerimisettepanekud on äh, õiged või valed. ja siis tuleb see piirmäär sinna juurde. kaks suurt programmi jäid ka kõige suuremateks programmideks. ühtekuuluvuspoliitika ja ühine põllumajanduspoliitika moodustavad kolmkümmend protsenti meie eelarveraamistikust. ühtekuuluvuspoliitika puhul kärbiti umbes kuus koma kaks protsenti ehk vähem kui seitse protsenti, ÜPP puhul oli see viis protsenti otsemaksed äh, oleks ähm, miinus neli protsenti. ja ma tõesti suudan seda ettepanekut kaitsta iga taluniku ja talunike liidu ees. ka nende ees, kes te mulle sinna Berlemoo hoonesse saadate. sest ma arvan, et ka maapiirkondades ja äh, tuleb aru saada, et Brexit muudab seda mängu miinus neli, miinus viis protsenti, kuus protsenti isegi kui arvestades aga piirkondade ja maaelu arenguga ning talunikega, siis see on kõik tehtav. ja mõlema programmi puhul tegelikult me ei ole veel lõplikku ettepanekut teinud, andke palun meile veel mai lõpuni aega. me teeme mai lõpuks välja, kujundame mai lõpuks välja ühtekuuluvuspoliitika sotsiaalfondi ja mõlema ÜPP samba jaoks ka rakendusmäärused ja alles siis me teame, milline mõju on uuel eelarvel taluniku jaoks, maapiirkondade jaoks, maaelu arengu jaoks, sotsiaalpoliitika jaoks. siis koos kolleegi Hogani ja Kretsuga tuleme uuesti teie kriitiliste silmade ette ja alles pärast seda on läbirääkimistel parlamendi ja nõukogu vahel ka mõtet. me soovisime selle eelarve ettepanekuga pöörata silmad Euroopa tuleviku poole. tahtsime näidata, mis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal veel ei olnud Euroopa probleemiks. kaks tuhat üksteist rändeküsimustest ei rääginud tõesti mitte keegi. meil ei olnud Süürias kodusõda. meil ei olnud sadu tuhandeid pagulasi Lähis-Idast. Araabia kevad käis, tegemist oli lootuskiirega mitte illusiooniga. meie naaberriikides oli olukord stabiilne. sellepärast peame me naabruses rohkem investeerima inimeste tulevikuperspektiivi, peame neile lootust andma ja Euroopas peame tegelema migratsiooni ja integratsiooniga, peame sinna rohkem raha investeerima. Need liikmesriigid, mis kannatavad kõige rohkem, selleks ei ole Iirimaa või Luksemburg, tegemist on Kreeka, äh, Itaalia, Malta, Küpros, Bulgaaria. Neile tuleb anda administratiivset abi ja rahalist abi. härra Pööge just ütles mulle, et ka tegelikult eelmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul komisjon ja parlament keskendusid ka eelkõige nendele küsimustele, aga nõukogu lükkas need tagasi. ja teiste valdkondadega oli lugu samamoodi, Euroopa ühendamise rahastu, digitaalne taristu, nel-, Nelli Kruus pakkus üheksa koma neli miljardit välja, nõukogu kärpis seda summat ühele miljardile. me teame, kui vale see oli. nüüd on jälle digitaalsele Euroopale üheksa miljardit ette nähtud, mõtleme siin tehisintellekti peale, küberjulgeoleku peale ähm,, kõrge tulemusega äh, arvutite peale, nii ja siis on meil võimalik näidata, et Huawei, Alibaba ja Silicon Valley äh, jätame selja taha. tulevik tähendabki innovatsiooni, teadustööd, arengutööd, kolm protsenti meie SKT-st peab minema teadustöösse ja innovatsiooni. me suurendame Horisont kahe tuhande kahekümne aasta äh, vahendeid üle kuuekümne protsendi lisaks digitaalsele Euroopale. kui nüüd liikmesriigid selle uuesti maha võtavad ja kärbivad, siis nad põhimõtteliselt äh, panevad tõkke ette meie tulevikule. kui me saaksime ühtekuuluvusvahendid teadusvahenditega ühendada, siis meil õnnestub saavutada see, et need liikmesriigid, kus praegusel hetkel teaduste võimekus ei ole veel nii suur, tugevneksid ühtekuuluvusest ümbertõstmine äh, teadustöös, see tähendab seda, et ähm, meil on need piirkonnad, mis praegusel hetkel ei ole veel esirinnas, saaksid enna-, võrdlema hakata ennast Lyoniga, Pariisiga, Baierimaaga, Baden-Württembergi liidumaaga, Hollandiga. Erasmuse jaoks vahendeid kahekordistasime ma arvan, et vastus euroskeptikutele ongi see, kui me noortele inimestele ülikooliõpingute ajal Euroopa avatuks teeme, teised keeled, kultuurid, teistsugune loodus, tööturg, teistsugune muusika. ma arvan, et sellega et see on meie vastus, see kahekordistamine, kolmekordistamine oleks muidugi veel parem kuuskümmend protsenti rohkem innovatsioonile, sada protsenti rohkem Erasmusele ja siis ka tõstame vahendeid naabritele abi andmiseks, arenguabiks, rändeküsimustega tegelemiseks ja seda väga palju. ning samamoodi tuleb mõelda ka piirivalve peale. piirivalve koostöös kõi-, nende riikidega, kus surve on kõige suurem ähm,, peaks olema meie eesmärgiks. me soovime välispiiri, mitte sisepiiri, me tahame, et meil oleks Frontex. praegu on seal tuhat kakssada töötajat, tahame töötajate arvu suurendada kümne tuhandeni. see ei ole ju tavapärane lähenemine, see on täiesti uus kurss, eelarve kaasajastamine, millega me valmistame ennast ette nendeks ülesanneteks, millega peab Euroopa rinda pistma järgneval aastakümnel parlament oli ja on tähtis selles protsessis. väga tähtis on, et me mitmekesistaksime ka sissetulekuid. just seda me ka teeme. me soovime uutest vahenditest saada kahekordse miljardi summa selleks, et oma sõltuvust liikmesriikide sissemaksetest vähendada. see on ka psühholoogiliselt tähtis kui ähm, parlamentide, riiklike parlamentide saadikud vastutavad seitsmekümne protsendi eest meie vahenditest, toob see endaga kaasa täiesti vale äh, mentaliteedi. siis räägitakse sellest, et me tahame oma raha tagasi. just sellepärast äh, oleme me siia erinevaid uusi äh, vahendeid ette näinud Euroopa projektide jaoks. näiteks oleme mõelnud mit-, taaskasutatava plasti koguse ühendada liikmesriikide panusega selleks, et liikmesriigid saaksid siis kas keeldude, käskude või siseriiklike seadustega ning maksudega turgu reguleerida nii nõudluse kui ka siis pakkumise tasandil ja seda ikka selleks, et plastprügi vähendada. ma võin muidugi pikalt veel edasi rääkida, aga te saate ise lugeda seda paketti, just sellepärast ma arvan, et parem on nüüd ära kuulata teie küsimused ja kriitika. ma olen veendunud, et teie kriitika läheb otse vastupidises suunas kui see kriitika, mida ma täna hommikul kuulsin. ütlen teile ka, et mind kritiseeritakse iga poole pealt see on tegelikult hea, kui ida, lääs, põhi, lõuna, parlament ja nõukogu mind kritiseerivad, siis ma tunnen, et mind hoitakse, olen kõige keskel, mul läheb kõik hästi ja mingil hetkel kuskil peame me siis ka kokkuleppele jõudma. täna oli ajalehtedes väga palju kommentaare, paljud neist olid asjalikud, oli ka liikmesriikide arvamused, kus nad ütlesid, et neile ei sobi see, et liikmesriikide panus suureneb. näiteks minu koduriigis lugesin, et siin räägitakse, et üksteist kuni kaksteist miljardit on see tõus. kust see tõus tuleb? kui kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet kokku panna, siis võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist tõusis see kaks kuni kolm protsenti, see ei huvita tegelikult mitte kedagi. keegi ei hakka isegi mitte seda kommenteerima. meie probleemiks on see, et meie koostame pikaliselt ette eelarveid, sellepärast et meie teadlased, talunikud, piirkonnad, linnapead soovivad, et hakatakse rahastama projekte, mida viiakse ellu seitsme-kaheksa aasta pärast. meil on vaja pikaajalist planeerimiskindlust. kui aga võrrelda aastat kaks tuhat neliteist aastaga kaks tuhat äh, kakskümmend seitse, siis on maailm täiesti teistsugune. teadusrahad on muutunud, gaasihinnad muutunud, ehitushinnad, maanteeehitushinnad ja see ongi see, mille, miks vahe on nii suur. kui me kui me võrdleme Hallsteini aegset eelarvet eh, järgmisega, siis on eh, vahe muidugi väga suur ja just sellepärast ongi minu palve teile. olgu teie sõnum see, et me räägime seitsmest aastast, pluss sinna juurde inflatsioon üks koma seitse, üks koma kaheksa protsenti, ongi juba kaksteist kuni kolmteist protsenti nominaalset tõusu, ilma et eh, midagi selle eest vastu saadakse seitse aastat SKT kasvu kaks kuni kolm protsenti, see on ka veel pluss seitseteist protsenti, nii et nominaalselt tegelikult tulebki kolmkümmend protsenti juurde, ilma et midagi peaks ise tegema. Need kolmkümmend protsenti lisaks, seda on mul vaja ainult selleks, et jääda samale tasemele äh, kulude ja tulude puhul nagu praegu. Need küsimused, inflatsioon SKT kasv, nendega me ei saa mitte midagi teha. see juhtub ka riiklike eelarvetega. järgnevatel päevadel vaatan, kuidas eelarved on arenenud aastatel kaks tuhat äh, neliteist, kaks tuhat seitseteist ja nii edasi, just nende riikide eelarved, kus äh, kust tuleb kõige rohkem kriitikat ja ma olen veendunud, et seal on ka väga palju eelarved tegelikult tõusnud kolmkümmend, nelikümmend, viiskümmend protsenti, me jääme ju ühe koma ühe protsendi juurde SKT-st ja kui me selle automaatselt lisanduva nominaalse väärtuse juurde paneme, mis tuleb inflatsioonist, SKT kasvust, Brexitist ja neliteist miljardit, millest äh, kaksteist miljardit ei tule mitte ainult äh, kärbetest, vaid ka natuke suurematest panustest, kui me siis Euroopa Liidule anname uusi ülesandeid, kolmteist äh, miljardit kaitseks, samamoodi rändeküsimused, piirivalved, siis no mõelge, me ei saa ju piirivalvuritele palka maksta heades sõnades. see on, neile tuleb ju palka maksta, neid on kümme tuhat inimest äh, ja kuid me nende Eh, palga kuus tuhat eurot korrutame kümne tuhandega, siis me teame, palju kulusid tuleb ja see tähendab seda, et sellise riigi jaoks nagu Saksamaa, mis praegusel hetkel maksab kakskümmend viis miljardit, siis see peab maksma kolmkümmend kuus miljardit, üksteist miljardit juurde, aga seitse miljardit sellest tuleb tegelikult inflatsioonist ja SKT kasvust ja ainult kolm või neli Brexiti ja uute programmide pärast mina olen võitleja tüüp, olen avatud, ma palun, kritiseerige meie ettepanekuid, kritiseerige üksikasju, tehke muudatusettepanekuid, kui te mind veenate, olen valmis need üle võtma, võtke seda kui arutelude vundamenti, ärge lükake seda ettepanekut tagasi ja üritame siis võimalikult kiiresti äh, alustada läbirääkimisi nõukoguga. seda muidugi Euroopa projekti huvides Merci, merci, monsieur. aitäh, härra volinik. ja annaksin nüüd sõna raportöörile ja mitmeaastase finantsraamistiku variraportööridele ja ja omavahendite kaasraportööridele. ja selleks, et me saaksime äh, pool neli lõpetada, palun, et kõik peaksid kinni kõneajast, mis ei tohiks ületada kahte minutit. ja kõigepealt saab sõna Jan Olbricht. aitäh, lugupeetud volinik. kõigepealt tahaks teid tänada mitte sümbooliliselt, sümboolselt äh, ja moe pärast, vaid ma arvan, et tõesti asi äh, on muutumas äh, ja ma olen väga optimistlik aga meil on vaja seda, et te äh, liigute vahemikus üks koma null ja üks koma kolm äh, protsenti, vaja on selget seisukohta, aga tahaks teilt küsida, et see, mida meil on vaja raportööridena eelarvekomisjonis, on see, et meile selgitatakse need äh, arvud väga sel-, hästi ära, et me peaksime saama aru, mida te oma ettepanekuga silmas peate et kui meie oleme ettepaneku teinud, siis me peaksime ütlema, et äh, mida me teha tahame, millised on kulud, nii et äh, me tahaksime näha, et millised tege-, milliseid tegevusi te olete välja pakkunud, kui palju need maksma lähevad, kust tuleb raha sest äh, me ei taha, et meil oleks selline arutelu, et üks koma kolm või üks koma null äh, ja, ja kõik, et me tahame teada, et äh, kus te tahate kärpida, et milliste tegevuste arvelt te tahate kärpida. ja me mõistame seda, et äh, ei, ei soovita kärpida, et äh, te kasutate väga üldistatud numbreid me ei taha siin äh, arutada seda, et kas üks koma null või üks koma kolm protsenti, vaid me tahame arutada seda, et kui palju maksab see, mida me teha äh, tahame. me tahaksime eelarvekomisjonis niimoodi töötada ja tahaksime saada konkreetsed numbrid kätte kas te võiksite palun meile selgitada, et miinus viis ja miinus äh, viis koma kuus protsenti äh, põllumajandus ja ühtekuuluvus, et millistes hindades võetakse äh, need numbrid, et kus on see sada protsenti, millest te alustate? et see on see, mida meil vaja on, et on erinevaid analüüse mõned võtavad arvesse inflatsiooni ja ütlevad, et tegemist ei ole mitte viie, vaid viieteist protsendiga, teised ütlevad, et ei, tegemist ei ole viie, vaid tegemist on kümne protsendiga, et me tahaksime tõesti aru saada, et mida need numbrid tähendavad, et miinus viis või miinus seitse protsenti. ja ülejäänud osas me mõistame teie ettepanekut, et see, mis puudutab seda õigusriigi põhimõtete tingimuslikkust, et ähm, lõppkasusaajaid ei karistataks, see on väga oluline, aga raportöörina, kaasraportöörina tahaks öelda, et see, mida meil al-, nüüd vaja on, on tegelik arutelu tegelike numbrite üle, mida te nendega, nende all silmas peate, et meid huvitab see, et mida tuleks teha ja kui palju see maksma läheb aitäh ja nüüd saab sõna Isabel Tomo. aitäh, härra juhataja, äh, aitäh, lugupeetud volinik. nagu ma eile ütlesin, ma olin teie ettepaneku äh, üle väga pettunud, aga täna on uus päev ja jagan siin kaasraportööri optimismi ja eelarvekomisjoni optimismi, ütlemaks, et äh, praegu lahing alles algab ja seda ütlesite ka teie, et äh, olgem optimistlikud, aga see tähendab, et äh, selleks, et nüüd lahingut tõesti alustada, äh, siis meil on tegemist siin eelarvekomisjoniga ja nagu kolleeg ütles, meie jaoks on problemaatilised need numbrid ja vaja on olla väga tähe- äh,, täpne selles, mida meil vaja on. meil on vaja mitmeaastase finantsraamistiku äh, Äh, numbreid kaks tuhat äh, neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta hindades. et me ei saa võr-, võrrelda siin midagi, kui me ei võta arvesse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta numbreid, see, sellest saab meie jaoks etalon ja tänu sellele saame edaspidi äh, viia läbi vajalikke võrdlusi, see on väga oluline ning teine asi, meil on probleem siin inflatsiooniga, mulle tundub, et teie hindate järgnevate aastate inflatsiooni üsna kõrgeks ja see on üks nutikas trikk, mida mulle tutvustati ühe austerlase poolt, et mida kõrgemana näidata infla-, inflatsiooni, seda teistmoodi need numbrid paistavad, nii et ma arvan, et äh, meil on siin vaja ka selles osas hinnanguid, et millised on teie hinnangud inflatsioonile. ja alles pärast seda saame tõsiselt tööle hakata, sest äh, praegu need määrava tähtsusega elemendid on meil puudu selleks, et äh, saada asju analüüsida selleks, et äh, tulla välja teie ettepanekute detailse analüüsiga maikuu lõpuks. ja tahaks teile öelda, härra volinik, et äh, siin ei ole mingit Põhja- või Lõuna-Euroopat, vaid siin on äh, tegemist Euroopa Parlamendiga, ja meil on siin kaheksasada viiskümmend seitse parlamendisaadikut, kes hääletavad siin äh, Äh, eelarvete üle kahe tuhande kahekümnendal ja kahekümne kahekümne esimesel aastal, nii et ma olen tõesti selles osas väga optimistlik. aitäh ja nüüd on sõna äh, Jaanus Levadovskil, oma raportööride, oma vahendite kaasraportööril. aitäh. Ähm, nagu mõlemad äh, kaasraportöörid siin äh, rääkisid, komisjon äh, küll äh, on välja tulnud väga nutika esitlusega, aga see ei ole väga hea, kui me tahame äh, seda analüüsida ja võrrelda olemasoleva praeguse finantsperspektiiviga. et meil oleks vaja mm, infot tulevase finantsperspektiivi ja praeguse finantsperspektiivi kohta kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta püsivhindades ja parlamendil on veel üks võimalus äh, üritada sisse tuua uusi omavahendeid ja ka äh, need ei ole väga palju, kaksteist protsenti praegu ja äh, ettevõtete maksustamisest tuleb umbes pool olemasolevatest, olemasolevatest omavahenditest. ma isegi ETS-ist ei rääkinud, mõningates riikides see kindlasti läbi ei läheks ja see puudu-, mõjutaks kogu kulusid ainult kahe protsendi osas. ja siin finantstehingute maks ja digitaalmaks võiksid olla, siin oli juttu ka teistest sissetulekutest, lubadusest, et vähendatakse või Ehm, lõpetatakse eh, kõikvõimalikud eh, eelarvekorrektuurid või tagasimaksed, aga praegu kõik eh, tagasimaksed on seotud Briti tagasimaksega, et eks me näe, kas on võimalik ilma igasuguste korrektsioonideta tagada õiglast kohtlemist netomaksjatele, ma kahtlen selles ja skeptiline ollakse ka selle väga ambitsioonika ajakava osas, et kas on võimalik kõiges kokku leppida enne valimisi ja need ähm, vähenemiskulud ähm, kakskümmend viis, viielt protsendilt kahekümnele, igal juhul meie oleme siin äh, ühtsed äh, ja üritame siis sissetulekute osas äh, muutusi sisse tuua, aitäh. aitäh ja sõna Gerard Depreele. aitäh, esimees väga lühidalt meie seisukohta. viis põhjust olla rahul, üks mure küsimus äh, ja äh, e, esimene asi, et meil on olemas tõelised omavahendid, seda, see ei olnud garanteeritud väga hea. teiseks äh, pakute välja paketi ja ütlete, et äh, vaja on paketi selleks, et äh, tasakaalustada asju, panuseid, mis võivad olla mit-, ebaproportsionaalsed. teiseks uued omavahendid, mis on nii Monti kui härra Levandovski ja minu enda raportis kirjas. neljandaks, uued omavahendid, mis teil seal on, vastavad kahele strateegilisele eesmärgile ehk parandada ühtse turu toimimist ja teiseks mm, äh, kaitsta keskkonda ning äh, võidelda kliima soojenemise vastu ja Jaanus Levandovski just rääkis sellest me teeme ettepaneku äh, siin, et on tehtud ettepanek siin tagasimaksed lõpetada, ehkki ajakava on veidi kahtlane. minu küsimus on, et kui kiiresti on võimalik need, need omavahendid äh, si, sisse tuua ja äh, kõik need äh, muud võimalused, mis näevad ette äh, riikide panuste leevendamist ja nüüd, millega me rahul ei ole, esiteks summad ei vasta sellele, mida meie soovisime, ma arvan, et et äh, siin on endiselt põhirõhk liikmesriikide sissemaksetel, sellega me ei ole rahul ja mis puudutab teisi sissetulekuid, siis te ei ole lahendanud probleemi, mis puudutab trahve, mida maksavad ettevõtted, mis võiks äh, tulla kasuks erinevate äh, liikmesriikide eelarvetele, teie näete ette Te olete ette näinud, te oleksite võinud ette näha selle, et see raha tuleks äh, Euroopa Liidu eelarvesse ja sellest saaks erinevaid poliitikaid ellu viia, aga see ei ole nii, miks? aitäh ja nüüd saavad sõna erinevate fraktsioonide esindajad ähm, ja esimesena härra Manuel Fernandez. räägin portugali keelt, ütleb kõneleja. Euroopa Parlamendi ettepanek on adekvaatne. meie ettepaneku eh, me toetame oma ettepanekut täiel määral, ütleme, et eh, ÜPP-d ei tohi puudutada samuti ühtsuspoliitikat kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgi ja Erasmus plussi. nüüd esitas komisjon oma ettepaneku. tahaksin teada, millisel seisukohal on nõukogu. millised ettepanekud on nõukogul, mis ning kas äh, aktsepteeritakse konkreetselt neid kärpeid ühtsuspoliitikas ja ÜPP-s ning sellega seoses äh, on parlamendil ka veel üks rahulolematuse põhjus, konkurentsivõimet on oluline suurendada, kuid samas ei saa vähendada äh, ka sisemist solidaarsust. ühtsuspoliitikal äh, on selge, sellel on selge eesmärk meil eh, ei, see peaks tähendama seda, et eh, me loobume sotsiaalfondist ja ühtsusfondist eh, ning siis räägi-, on räägitud igasugustest arvudest, viis protsenti, millest räägiti pressis, seitsmest protsendist räägiti eile ning minu arvutused näitavad kümneprotsendilist kärbet. kokkuvõttes, kui suur kärbe see on, ma loodan, et ühtsuspoliitika annab äh, meile võimaluse ka äh, äh, struktuurireformide äh, fondiga tegeleda. ning millest me siin praegu siis räägime? mina, kui me räägime siin tehnilisest kohtumisest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel, oleks vaja, et asi selge oleks, matemaatika kahju ei tee sellistel puhkudel, peaksime ikkagi rääkima samadest parameetritest nüüd äh, rääkides äh, solidaarsuskärpest, on oluline aru saada ka sellest, et selles eelarves äh, näiteks stabiliseerimis, finantsstabiliseerimisfondiga, mis eelarvest välja jääb, sellel on rohkem sissetulekuid ühtses majandus- ja rahandusliidus ning nüüd see, mis puudutab arengut, siis meie soovime ühtset eelarvet, aga samas me soovime ka seda, et lisataks teatud poliitikavaldkondadesse rohkem näiteks arenguküsimustesse ja teistesse mitte nii väga, et mitte üle koormata eelarvet me eelarvedistsipliinile peab ikkagi midagi muud juurde ka tulema, kõik liikmesriigid saavad Euroopa Liidu eelarvest kasu ning äh, selge on see, et mõnedel liikmesriikidel on raskem kui teistel ning kohaldusprogrammid alles hiljuti eh, eh, ilmusid. ma loodan, et praegune eelarve tõesti aitab suurendada ühtsust Euroopa Liidus, ilma selleta ei ole võimalik rääkida ka konkurentsivõimest. tänan, järgmisena saab sõna Eider Kardjasaval. suur aitäh, esimees, aitäh teile, härra volinik et te tulite taas kord äh, finantsraamistikust ning soovisin kõigepealt alustada sellest, mida teised äh, raportöörid ütlesid ja jah, jahmatas väga, see on äh, arvudest rääkimine. meil eelarvekomisjonis me vajame arve, et võrrelda. me ei saa rääkida kahekümne kaheksa liikmesriigi eelarvest hindadega aastates kaks tuhat üheksa kuni seitseteist Eh, ja eh, kahekümne seitsme liikmesriigi eelarvest eh, uute hindadega. seega on meil vaja, et räägitakse praegustest hindadest ja sealjuures ilma Suurbritanniata, et me saaks võrrelda andmeid eelne- ja, ja praeguse ja tulevase mitmeaastase finantsraamistiku kohta me esitasime mitmeid küsimusi eile juba täiskogul, ma ei hakka neid kordama, aga mõningate programmide kohta. näiteks ütlete, et Erasmus plussi kahekordistatakse, aga ma tahaksin teada eh, seda, et ma saan aru, et Interrail näiteks, eh, osa sellest vähemalt on Erasmus plussi osa ja ma tahaks teada, mis, kui suur osa eh, tegelikult Interrailile siis kuulub. teiseks, Euroopa Sotsiaalfond ma tahaksin teada, milline on tegelik kärbe võrreldes praeguse finantsraamistikuga ning äh, uues Euroopa Sotsiaalfondis, kui suur osa on uutel programmidel, mis lisatakse, näiteks noorsootööhõive algatus, mis sellisel kujul ära kaob, kui palju seda finantseeritakse Sotsiaalfondist, peale, peab see tegelema ka immigrantide äh, vastuvõtmise küsimustega ja nii edasi. nii et äh, meil on, äh, see tähendab hoopis teist tegevusvaldkonda ja, ja investeerimisfond InvestEU. millised on eesmärgid, milleks seda kasutatakse äh, edasi kõik usaldusfondid, mis on eelarvevälised, kas neid lisatakse eelarvele või jäetakse välja, mis neist instrumentidest saab? ma ei tea, kas mul veel aega on, veel tingimuslikkus, ma tahaksin ka selle kohta täpsemalt teada, kuidas see toimima hakkab ning kas võib meile garanteerida, et need sanktsioonid ei mõju lõppvastuvõtjaid ning viimane küsimus, rohkem informatsiooni ka paindlikkuse kohta. aitäh. suur tänu. ja härra Bernt Kölmel, palun aitäh, härra esimees, härra volinik Oettinger, aitäh, et täna siin olete ja teiseks selle eest, et äh, minu silmis on tegemist suurepärase tööga, mida te olete oma inimestega teinud. loomulikult on äh, erinevaid hinnanguid erinevate valdkondade kohta. mina olen äh, üldise suundumisega nõus, näiteks kui tegemist on selliste valdkondadega, et vaja oleks rohkem läbipaistvust, see on minu meelest suurepärane, et äh, meil on nüüd kaks äh, rubriiki rohkem, see on oluline, inimesed äh, tahavad aru saada, et mille peale Euroopa Liidus raha kulutatakse ja tulevikus on see ka kindlasti väga olu-, palju olulisem, et me hoolitseks läbipaistvuse eest, aga minu jaoks on problemaatiline see küsimus, et kas me ei taha lõpuks ometi äh, teha esimest sammu vähemalt, et meil oleks äh, tulemustele orienteeritud äh, eelarve, et erinevate valdkondade puhul me mõtleksime järele selle üle, et millised võiksid olla need mõõdetavad eesmärgid ja et kas me oleme piisavalt julged, et pärast me ka äh, mõõdaks neid ees, nende eesmärkide saavutamist, vaataks, kas me olime e-, e-, et, edukad, kas me sai, saavutasime selle, mis me olime endale eesmärgiks seadnud see tähendaks ka suuremat läbipaistvust ja kodanikud ähm, aktsepteeriksid seda paremini. Nad tahavad teada, et mille peale me raha kulutame, sellest ei piisa, kui me ütleme, et meil on programmid ja programmide raames äh, kulutame ära sada protsenti rahast ja see on edu. see tähendab äh, ähm, raamatupidamislikult edu, äh, aga otsustav on ju tegelikult see, et mida me saavutame nende meetmetega. ja ma tahaksin siin eriti mainida rändepoliitika valdkonda mina olen endiselt arvamusel, et rändepoliitika puhul meil on vaja eh, kõigepealt rohkem vahendeid, kui me tahame rändepoliitikat vaadelda laiemas raamistikus ja eh, kaasata ka seda, et eh, maks, et mingid riigid Aafrikas ja Lähis-Idas vajavad abi ja see abi Äh, läheb äh, meile raha maksma, aga mina olen arvamusel, et need vahendid peavad olema seotud teatavate tingimustega, et meil oleks tõhus äh, varjupaiga ja rändepoliitika Euroopa Liidus, meil on seda vaja, sest muidu me lihtsalt ei lähene põhjal-, korralikult asjadele, et ma arvan küll, et Frontexit ta tuleb korralikult rahastada, aga Frontexi ametnikud on äh, probleemi ees, kui meil ei ole toimivat süsteemi, et mida nad nende pagulastega tegema peaksid, et meil peab olema korralik õigussüsteem, meil on vaja korralikku tõhusat kontrolli, et kes tuleb Euroopa Liitu, kes mitte. Äh, kui meil seda ei ole, siis äh, on tegemist lihtsalt lootusega ja ma arvan, et just nimelt eelarve valdkonnas peaks meil olema selline ausus olemas, aga põhimõtteliselt läheb asi siiski õiges suunas. aitäh ja ALDE fraktsiooni nimel saab sõna proua Jäätenmägi. Dear Commissioner, thank for your presentation. lugupeetud volinik, aitäh selle ettekande ja tehtud raske töö eest aastate jooksul. ma arvan, et väga raske on teha tasakaalus ettepanekut. minu küsimus puudutab äh, kliimale tehtavaid kulutusi. Te olete teinud ettepaneku, et kliimaküsimustes ja kliima rahastamises tuleb äh, meie rahastamist tõsta nii, et see äh, moodustaks kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu eelarvest praeguses mitmeaastases finantsraamistikus oli eesmärgiks kakskümmend protsenti. ja seda ei ole saavutatud. mul on hea meel teie ettepaneku üle, aga tahaksin teada, kuidas komisjon kavatseb seda uut eesmärki saavutada, sest eelmist ju ei saavutatud aitäh! Si c'est à nouveau un shadow rapporteur pour... ja nüüd jälle variraportöör Roheliste nimel, eh, Jordi Solee. tänan, volinik. see hea uudis on see, et see pole samm tagasi võrreldes praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga, mis on hea samm õiges suunas, halb uudis on aga see, et halvem on alles ees, sest äh, nüüd seisavad meil ees lõputud läbirääkimised, viimast, viimane kord kestsid need äh, üle kahe aasta, aga võib-olla viimane tulemus läbirääkimistel muudab selle ettepaneku heaks, loomulikult üritame äh, tegutseda parlamendi poolt, kaitsema oma seisukohti, oleme valmis oma fraktsioonist kaitsta seisukohti, mis suure enamusega vastu võeti algatusraportis. ja teises, teiseks, mis puudutab äh, nüüd ähm, määra ulatust, siis pole see ettepanek piisavalt ambitsioonikas, äh, ma arvan, et üks koma äh, neli ükssada neliteist ei aita, aitaks äh, ambitsioonikat eelarveprojekti luua Euroopa Liidule, ei komisjonil ega nõukogus pole ka selles parlamendis soovi tegelikku ambitsioonikat poliitilist Euroopat üles ehitada, arvan, et see tähendab seda, et äh, me tegelikult peaksime kasutama rohkem vahendeid tugevama Euroopa Liidu ülesehitamiseks. arvan, et teie ettepanek on tulude osas rohkem ambitsioonikas kui kulude osas, näeme innovaatilisi ettepanekuid et tervitame teie ettepanekuid oma vahendite kohta. kuigi me oleksime rohkem oodanud oma vahendeid, innovaatilisi oma vahendeid, aga see on ikkagi samm õiges suunas. mis puudutab prioriteete, siis ma hindan teie keskendumist tulevikku suunatud poliitikate osas, innovatsioon, teadusuuringud, Erasmus, see on kõik väga positiivne. kahetseme seda, et äh, Euroopa Liit äh, soovib seitseteist miljardit kasutada uue prioriteedi peale, selles meie eelistaks rohkem äh, pühendada vahendeid kliimamuutuste vastasele võitlusele ja sotsiaalsele õiglusele Euroopa Liidus, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Niiri Aab. Um, mulle meeldib see, et te ootate kriitikat, äh, loodetavasti te võtate kriitikat ka arvesse, teil on võimalus äh, midagi ära teha. Mm, tean, ütlesite Erasmuse kohta, et äh, seda soo-, saab, peaks saama suurendada. no mina arvan, et sellest ütlemist, selle ütlemist ei piisa, kui me soovime, et meie teadusuuringud saaks piisavalt toetust. kui me soovime seitsme aasta pärast jõuda nutika Euroopani, siis meil on vaja tegelikke investeeringuid selles valdkonnas. arvan ka seda, et toetus meie põllumaistel on väga oluline, väiketalunikel on väga raske Eh, perefarmid on kadumas minevikku, me pea-, meil on vaja eh, pere, tuua uusi inimesi põllumajandusse, meil eh, on vaja ka va-, mõelda selle peale, kuidas ÜPP-d ja ühtsusfonde kasutada, et ka saavutada jätkusuutlik tulevik kõigile, pean ütlema ka, et kalatööstus on raskes olukorras ka Brexiti pärast arvan, et tegemist on eksistentsiaalse kriisiga ja seda tööstust varsti enam ei ole, kui me neid tegelikult ei aita. meil on vaja jätkusuutlikku äh, keskkonnasõbralikku tööstust, mis äh, on tegelikult äh, valmis siirduma tulevikku ning peale selle ma tean, et praegune eh, programm ei eh, tekita piisavalt eh, sünergiat ning tegeleb kosmeetiliste vigade parandamisega ning me teame kõik, et kärpepoliitika ei ole kokkuvõttes mitte mingit kasu toonud, minu jaoks võib-olla kõige olulisem küsimus on rahu, mina leian, et me leiame, et see meid ohustab see, et me hakkame kaitsepoliitikale kulutama ja muudame oma eh, piirid eh, läbi, täiesti läbipaistmatuks, kuidas ma koju tagasi lähen ja ütlen, et Euroopa pere eh, jätab teid kõrvale, teie vajadused kõrvale, sest tegeleme, pannakse ära, paneme raha ainult julgeolekusse ja kaitsesse selle asemel, et kaitsta väikeseid äh, talunikke, väiketalunikke ja noortootjaid. me peame investeerima äh, muusse. Äh, me ei saa öelda, et me investeerime haridusse, aga siis keerata ümber ja öelda, et tegelikult me investeerime hoopis kaitsesse. kuidas me saame kaasata oma kodanikke, kui soovime kaasata kodanikke, peame nõudma so sotsiaalselt kaasavat poliitikat. aitäh teile! järgmisena saab sõna härra Valli. aitäh, esimees. ma hindan kõrgelt voliniku suhtumist. ma räägin kiirelt ja kaks minutit on väga vähe aega. ÜPP osas eh, lugesin, et eh, et eh, võetakse väga Äh, võetakse väga laiapõhjaline lähenemine, mitte lineaarne lähenemine, mis on äärmiselt valu, äh, vajalik. Äh, me peame ühtlasi mõtlema ka selle, kuidas üle vaadata euroala, see on fundamentaalse tähtsusega eelkõige detailide osas. toetan täielikult reforme, see eelkõige on see, kõik räägivad alati, et reforme on vaja, kuid samas, milliste reforme komisjon silmas peab, sest äh, kui see tähendab seda, et äh, palk jälle, palkasid jälle alandatakse, äh, nagu aastaid seda nõutud on, siis kokku, siis on meie seisukohad hästi erinevad, mis puudutab nüüd stabiliseerimisfondi, siis need kolmkümmend miljardit tingimuslikkuse vastu on väike sammukene stabiilsuse suunas, ma sooviksin aru saada, kas sellest Eh, eh, kes finantseerivad näiteks eh, nõuandlussektorist, sest praegusel hetkel nõutakse suuri jõupingutusi liikmesriikidelt Eh, ei, ei ole öeldud, millistelt euroala riikidelt, igatahes oleks vaja täpsemalt aru eh, saada sellest, kuidas see kõik mõjutab liikmesriikide eelarveid, sest eh, ei ole hea, kui see suurematele riikidele läheb sadu miljoneid maksma. mis puudutab julgeolekut ja kaitset, siis see on kakskümmend seitse ja pool miljardit eurot. tahaksin teada, kuidas juhitakse neid äh, hankeid Prantsusmaal, Saksamaal, kuidas see välja nägema hakkab, äh, me jälgime seda äh, tähelepanelikult, et kriteeriumid oleks võimalikult läbipaistvad, sest see asi pole sugugi läbipaistev relvatööstuse juures mõnedes riikides ning veel lõpetuseks CO2 heitmed kas mida praegusel hetkel juhitakse liikmesriikide eelarvest, kärpeid tahetakse teha kahekümne protsendi võrra Äh, ning tahaksin teada, kuhu see äh, raskuskese lõpuks jääb ja äh, kas liikmesriigid hakkavad seda haldama. praegust olemasolevate eelarvereeglitega on äärmiselt raske liikmesriigi tasandil neid vahendeid tagasi saada. aitäh, härra Valli ja sõna on nüüd Andrei Elissonil. Thank you, Mr Chairman and welcome uh,, Mr. aitäh uh härra juhataja ja tere tulemast, härra Oettinger, jätkan hollandi keeles. me näeme, et äh, Euroopa Liidu eelarve tõuseb, see tähendab seda, et Euroopa Liidu maksumaksja maksab veelgi rohkem, see on täiesti ebavajalik ja see mõjutab äh, Euroopa Liidu liikmesriikide Äh, suveräänsust, me peame nüüd näiteks Hollandis maksma kümne miljardi asemel seitse miljardit ja see tähendab seda, et maksumaksja maksab selle komisjoni ambitsioonide eest. miks ka karistatakse just Hollandit, me oleme nagunii kõige suurem netomaksja miks Euroopa ametnike, Euroopa parlamentide tasud, töötasud on ikka veel nii suured, miks me ikka käime veel Strasbourgis, miks seda veel ei ole ära kaotatud. peale selle, millal lõpetatakse äh, laiendamine, millal lõpetatakse äh, siin Türgi islamidiktatuuri toetamine ja Aafrika fondide rahastamine? Holland ei peaks mitte rohkem, vaid palju vähem maksma Euroopa Liidu projektide ees. ainus positiivne külg selle halva ettepaneku juhul on see, et äh, et ainult natukese olete te kuulanud ka meie arvamust. Merci, j'ai quatre autres de demandes de parole. mul on ne-, veel neli sõnasoovijat, härra Siluaga, palun. Sorry, must be a mistake because Marie-Pierre is first. vabandust, see peab olema viga, sellepärast et Marie-Pierre on e-, e-, enne mind. Marie-Pierre, va demander la parole okei okay.. <laughs> Merci, monsieur le president. aitäh, härra juhataja. ma olen veidi üllatunud siin ja oot-, see tabas meid ootamatult, aga saan hakkama. Pole probleemi annaks sõna neile, kes äh, sõna on äh, palunud äh, ja ähm, teie ei ole sõna palunud ja siis ähm, annaks sõna neile, kes on sõna palunud. okei okay,, ma siis kohe palun, ütleb härra proua Vjõ, <laughs> kellel siis ka lubatakse sõna võtta. aitäh härra esimees, üritan lühidalt teha ja kinnitan seda, mida juba on öeldud, vähe, äh, miinus viis protsenti otsemaksetele äh, põllumajanduses, aga äh, samal ajal on järjest tugev, tugevamad vabamaja liberaliseerimispoliitikat, kuidas te kavatsete seda õigustada ja kuidas te kavatsete tagada korraliku toidu kvaliteeti, teie põllumajandus kolleeg Hogan ütlevad, et eh, liikmesriigid võivad ise vahe kinni maksta. aga sellele küsimusele niimoodi lähenemine tähendab seda, et see ei ole enam ühe, ühenduse poliitika. ma võiksin siin samasuguseid asju öelda solidaarsuse kohta, mis puudutab üht, sotsiaalset ühtekuuluvust. ma arvan, et eh, eelarve poliitika peab tähendama seda, et me mingis valdkonnas eh, viime ellu oma e-, eesmärke. ma kuulsin, mida te ütlete, eh, ütlesite Erasmuse kohta, ma olen sellega nõus, vähem raha tuleks eh, aga anda kaitsele. Te räägite sellest, et tahate tagada Euroopa tulevikku, aga Euroopa kelle jaoks? mulle ei ole jäänud muljet teid kuulates, et tegemist oleks Euroopaga kõigi jaoks aitäh ja nüüd saab sõna härra Sarvamaa. aitäh, esimees. väga paljudes keeltes on mingi väljend sellest, et näljane räägib ikka leivast. nii et äh, siin me oleme ka kuulnud väga palju infot äh, ja olen nõus kolleegidega mul on väga hea meel nende prioriteetide üle, tegemist on Euroopa-meelse mitmeaastase finantsraamistikuga ja me peaksime olema uhked, et saame seda kaitsta. siiski mõningad märkused rubriikus naabruspoliitika ja maailma ei ole piisavalt strateegilise tähtsusega. see on see, mille me anname üle oma lastele teiseks, investeeringud taristusse, digitaalne majandus on väga tähtis, seda tuleb toetada, nagu on ka siiamaani tehtud, kuid ärgem unustagem ära seda konkreetset lisandväärtust Euroopa transpordivõrgustike puhul. jah, ma tean, et äh, aeg on otsas, aga äh, siin ei ole kordagi mainitud transpordivõrgustikke ja Euroopa rahastamise ühendust, siis invest- EU projekt, mul on väga hea meel seda siin näha. ma ei saa aru, miks me kõik peame võtma eelarve osas kohustusi, samal ajal teades, et äh, ressursse on vähe ja sellest on väga vähe räägitud, nii et InvestEU-d on meil vägagi vaja. korralik äh, finants haldus, suurepärane eelarve kontrollikomisjon on sellest juba pikalt rääkinud ja selle eest võidelnud ja viimane märkus, ajakava ajakava on ülitähtis, meil on nüüd selge sõnum ja me tõesti soovime kümne, üheteist kuuga läbirääkimised lõpetada ja me peame selle sõnumiga edastama liikmesriikidele, sest see on tõesti väga raske sõnum, mida maha vaikida, me kõik kaotame, kui me kümne, üheteist kuuga läbirääkimisi ei lõpeta. aitäh ja üheks minutiks saab nüüd sõna härra Manka. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcem vyzdvihnúť, pán komisár, že ste aj včera aitäh, tahaksin kiita volinikku eile ja täna ütlesite, et Euroopa Parlament ei tegele üksnes äh, kulutustega vaid ka uute mm, vahenditega, see on väga oluline, eriti võttes arvesse uusi omavahendeid, ma vaatasin teie dokumenti, seal on viis uut omavahendit. ma tahaksin paluda, et te kait-, kaaluksite ka teisi, sellepärast et Monti ra-, rühma raportis oli veel üks oluline asi. Pariisi kliimakokkuleppe jaoks on meil vaja mingeid instrumente ja üks instrumentidest Monti raportis oli äh, see, et öeldi, et äh, võiks maksustada kolmandatest riikidest pärit importi ja seda, see äh, tollimaksudest tulenev sissetulek võiks asendada seda, mida te siin uute omavahendite all silmas olete pidanud, et äh, kõik see teave on Monti raportis olemas. ma seda teie ettepanekust ei leidnud ja see aitaks meil kliimamuutuste vastu võiel-, võidelda. ja mina sain teist eile aru niimoodi, et et, et äh, ühtekuuluvuspoliitikale võiks anda rohkem raha, ma ei tea, kas ma sain sellest õigesti aru ja kas käibemaks, see tulevikus võiks ka olla äh, kulukohustuslik äh, kulu? Äh, sest et ähm, ja riigid võiksid ähm, samuti panustada rohkem ähm, seoses käibemaksuga. aitäh, me räägime kõik Euroopast, ütleb härra Kristoforu Äh, tugev eelarve on aga hädavajalik tugeva Euroopa jaoks ja me tahame rohkem vahendeid noorte jaoks, põllumeeste jaoks, ühtekuuluvuse jaoks, see on kõik loomulikult väga hea. härra Fernandes äh, rääkis sellest ka väga õigesti, meil on vaja ühtekuuluvust ja VKI-sid on vaja toetada, aga seda on võimalik saavutada ainult niimoodi, kui Euroopa on piisavalt tugev me peame suutma kaitsta oma piire, liikmesriikide suveräänsus peab olema tagatud ja loomulikult on meil vaja korralikku kaitsepoliitikat ja julgeolek on oluline, see on väga otsustava tähtsusega, aga me räägime ka õigusriigist ja inimõigustest, meil on vaja võib-olla mingit äh, sätet nende kohta ja automaatselt äh, vahendite vähendamist, kui keegi äh, reeglitest kinni ei pea, nagu näiteks Türgi ja me peaksime oot-, reageerima, kui mida, vahetult reageerima, kui midagi juhtub, see on väga oluline eelarvekomisjoni jaoks ja me oleme väga tihti rääkinud sellest, et äh, kui suured kulud on teatavate eelarvepunktidega seotud, see on väga oluline, et me teatavates valdkondades vahendeid suurendaksime. suur aitäh teile väga raske on kahe minutiga kõike ära öelda, siin on nii head kui halba, tahaksin keskenduda kahele küsimusele, mis on väga olulised. kuidas kavatsete te selgitada Euroopa kodanikele, et Euroopa hoolitseb nende eest, kui te kärbite ühtsuspoliitikat, mis tähendab seda, et ka nende sotsiaalset staatust kärbitakse eh, ning eh, teine küsimus, mis puudutab immigratsiooni, eh, teie lähenemine on liialt, liialt eh, julgeolekupõhine. mina sooviksin näha, milliseid eh, programme me edasi arendame. me peaksime mõtlema selle peale, et seit-, järgmisel seitsmel aastal oleks vaja väga erinevat lähenemist, toetavat lähenemist, et, et kaoks ära põhjus immigreeruda. ning mis puudutab omavahendeid, kaks küsimust. arvan kõigepealt, et ei ole oldud piisavalt, te ei julgenud olla piisavalt julge omavahenditest oleks, omavahendeid oleks juurde vaja, nende kvantiteeti oleks vaja suurendada e, meie eelarves. selles osas arvan, et oleks võimalik ära, ära teha palju rohkem, kaksteist, viisteist protsenti lausa. ning viimane küsimus. Ehm, ehm, ma tahaksin tagasimaksete osas. kolmkümmend sekundit, härra Tarand. Vous n'avez pas compris Monsieur Tarand. Tarand. Well, I just wanted to thank Commissioner Oettinger for presenting this. tahtsin lihtsalt tänada volinik Oettingeri selle suurepärase ettepaneku tutvustamise eest, sellepärast et teate, et äh, kui palju küsimusi ja äh, ja märkusi meil on ja nüüd me saame töötada. härra Sarvamaa ütles, et ajastus on väga oluline, aga ma ei tea, kui me oleks eile saanud kõik äh, numbrid kätte, siis me oleks saanud äh, Äh, kas me oleks saanud need tõesti kõik äh, läbi vaadata tänaseks ja see, mis te olete välja pakkunud, et homme, juuni alguseks äh, sellega välja tulla, see sobib meile ka ja ja teie kõige lojaalsemad liikmed on need parlamendisaadikud, kes ei taotle tagasivalimist, sest nemad ei ole keskendunud ainult sellele. aitäh ja nüüd saab sõna proua Malititš aitäh ja tere tulemast volinikule, aitäh nende ettevalmistatud materjalide eest, mul on kolm märkust, üks puudutab uut ülesehitust, jah, te üritasite seda kasutajasõbralikumaks ja mõistetavamaks muuta kodanike jaoks, aga ma arvan, et tegemist on endiselt erinevate mõtete pro, projektide, instrumentide seguga ja ma ei ole kindel, et äh, komisjonil olid siin konkreetsed mõtted, et mis eelarves peaks olema ja teine märkus puudutab tabeleid, mis te meile andsite. Äh, see, need on väga head ja detailsed, äh, kõik on väga hästi välja toodud, aga meil on tõesti vaja võrdle, võrdlusandmeid aastatega kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja ma, ja ma eeldasin, et volinik, äh, et komisjon alustab tööd ühe koma kolme protsendiga, mitte ühe koma neljateistkümnega, et meil on vaja äh, Euroopat äh, üleilmse liidrina ja kui me seda tahame saavutada, siis me peaksime investeerima rohkem innovatsiooni, investeerima rohkem ühtekuuluvusse ja põllumajandusse, mitte vähem. aitäh Äh, lugupeetud kolleegid, üks äh, märkus äh, volinik Erasmuse kohta, et te olete ette nähtud vahendite kahekordistamise, aga tegelikult praegu seondub er-, Erasmusega väga palju frustratsiooni, et pooli taotlusi ei, ei rahuldata ja kui te vahendeid kahekordistate, siis see tähendab ainult seda, et vahendeid on nii palju, kui neid praegu vaja oleks. ja tegelikult me tahaksime ju Erasmust ka laiendada ja see tähendab seda, et vahendeid oleks vaja kolmekordistada ja teiseks on pro väga probleemne nende andmete võrdlemine, et kas oleks võimalik, et me paneks ähm, paika mingisuguse kohtumise, kus osaleksid meie kaastöötajad, fraktsioonide e-, esindajad ja teie äh, kaastöötajad, härra volinik, et järgmise nädala alguses nad saaksid kokku ja saaksid analüüsida äh, kõik need, äh, analüüsimiseks kätte kõik need andmed kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta hindadesse, et oleks võimalik neid võrrelda? said. esimees daamid ja härrad, umbes kolmkümmend kuus tundi on meie ettepanek teie laudadel olnud. kui nüüd kuus tundi magamist maha võtta, duši all käimine, riidesse panek ja nii edasi, siis te ei olegi veel saanud kõigega tutvuda, see on täiesti ilmselge. ma ütlen teile, järgnevatel nädalatel vastame kõikidele teie küsimustele, edastame kõik numbrid ja nimekirjad, teeme nii palju tehnilisi kohtumisi teie assistentidega, fraktsioonide abilistega, kui vaja. kui soovite, olen ka augustikuus siin, et teie küsimustele vastata, ka augustikuus. teiseks, äh, luban teile tõesti maksimaalse läbipaistvuse. nüüd sõbralikult öeldes, Junckeri komisjon koos minu kui volinikuna annab ükskõik millisele saadikutele nii palju infot kui vaja, täpselt samamoodi nagu seda oli varem see lugu Barroso komisjoniga. me ei soovi siin mitte mingeid eh, nipitamisi. me oleme teile edastanud eh, ettepaneku. Te saite siin kaks erinevat nimekirja, ühe hindadega, mis on praegu ja teise kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta hindadega. ja täpselt sama on ju ka praeguse mitmeaastase finantsraamistiku puhul. ja nüüd on teil võimalik iga see number eh, kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi omaga läbi jagada näiteks Galileo puhul e- Euroopa Liidu kahekümne seitsme kulutused on sama suured kui kahekümne kaheksanda omad. sellepärast, et meil on vaja tarkvara. ühtekuuluvuse ÜPP puhul tegime me seda ka. ÜPP puhul aga britid äh, said äh, viieteist miljardi puhul, viisteist miljardit rohkem tagasi kui ühtekuuluvuspoliitika puhul. nii et äh, siin virtuaalsed arvutused ei too sama tulemust, vaid ÜPP puhul on viisteist miljardit vähem kui ühtekuuluvuspoliitika puhul. nii et te näete, me anname teile kogu selle info. me lähtusime kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta mitmeaastasest finantsraamistikust ja eriti keskendusime kahe tuhande kahekümnendale aastale ja võtsime Ühendkuningriigi maha just nii tegimegi oma ettepaneku ja sealt võtsime ka välja need ähm, protsentuaalsed kärped. ÜPP puhul pea viis protsenti. nüüd on küsimus tõesti esimese ja teise samba rakendusmäärusega äh, vaja edasi minna. küsimus on nüüd äh, ka selles, kas volinik Hogan siin eelistab ülempiiri paikapanekut või samm-sammult vähendamist, sest alles siis teame me täpselt, mida tähendab otsetoetuste vähendamine talunike jaoks. volinik Hogan ütles mulle, et vähem kui neli protsenti. palju põhjalikumalt vaatame me selle kõik veel läbi. siis küsimus ühtekuuluvuse kohta, mida saavad liikmesriigid, mida saavad piirkonnad jällegi kõik sõltub rakendussätetest, mis tulevad mai lõpus. eelmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul komisjon rakendussätteid esitles alles kuid hiljem. Teie aga saate need juba mõne nädala pärast. hiljemalt, hiljemalt neljateistkümnendal juunil, aga esimesed teist saavad need juba mai lõpus. ja siis te teate, millised on ühtekuuluvuspoliitika parameetrid, millist rolli mängivad SKT ja RKT? siiamaani kuuskümmend, kaheksakümmend kuus protsenti. ma ütlen teile, et ka tulevikus vähemalt kaheksakümmend protsenti. millist rolli mängib töötuse määr, demograafia, ränne, kliimamuutused? Te näete siin erinevaid võimalusi selleks, et teie saaksite otsustada, milliseid parameetreid on siin vaja kasutada, mis on tähtsad. on täiesti selge, et kui SKT ja RKT mängivad vähemalt kaheksakümne protsendi osas rolli, siis te näete ka ühtekuuluvuspoliitika edu, sest on meil väga palju uusi liikmesriike, mis SKT puhul kui nad Euroopa Liiduga liitusid, olid kuuekümne protsendi määra juures, nüüd on nad kaheksakümne, üheksakümne protsendi juures. ja seega neil automaatselt ei ole enam vaja nii palju vahendeid. mina leian, et see on edu, kui on jõutud keskmisele tasemele meil on esimesed uued liikmesriigid, mis on jõudnud juba saja protsendi määrani. Nad teevad seda kas järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal või nad isegi ületavad seda. Varssavi piirkond näiteks on juba üle saja protsendi, tegemist on korraliku auruveduriga. ei ole enam sama olukord Poolas kui aastal kaks tuhat neli ja ka teised piirkonnad tõusevad. ja just sellepärast ähm, ongi vaja siin piirkondi ümber tõsta ja liikmesriike samamoodi. aga ma tahan, et iga piirkond äh, saaks ka edaspidi vahendeid ja et meil oleks ka selge võrgustik, et mitte ükski piirkond ei kaotaks rohkem kui kolmkümmend protsenti, isegi kui matemaatiliselt äh, oma edu ja SKT tõusu pärast äh, peaks siiski äh, miinus nelikümmend, viiskümmend protsenti siis vähendama nii et tõesti kannatust palun natukene, me arvutame selle kõik välja ja enne suvepuhkust olen nõus kaks-kolm-neli korda veel teie ette tulema ja seda selgitama. Te tõstatasite ka kaitseküsimused. siin minu selge vastus. kui ma käin Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Rootsis, Soomes, Bulgaarias või ka Kreekas, siis need riigid nad muretsevad, et nende naabrid relvastuvad. ja just sellepärast on meil vaja solidaarsust ka siis, kui me räägime ühistest kaitsekulutustest. teiseks, see kõrge koda nõukogu ja komisjoni ettepanekul otsustas luua Kaitseliitu, liidu ja samamoodi ka PESCO, alalise struktureeritud koostöö. Euroopa, paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on NATO liikmed ja NATO liikmesriigid on võtnud endale kohustuse kaks protsenti SKT-st investeerida kaitsekulutustesse. kõik seda ka veel ei tee ja me teame, et meil on siin sada kaheksakümmend erinevat relvaliiki Euroopa Liidus, erinevates kaitsevägedes. USA-s on neid kolmkümmend. ühe dollari eest saab USA-s palju rohkem äh, kui Euroopa Liidus, ükskõik kas räägime tarkvarast, relvadest, tankidest, püssirohust, me ei räägi siin ainult sellest, et on vaja rohkem. kaks protsenti kaitsekulutustele. kakssada kümme miljardit on see kokku liikmesriikides. meie programm näeb seitsmeks aastaks ette kolmteist miljardit, põhimõtteliselt kaks miljardit äh, aastas see on kõigest tilgakene meres äh, võrreldes sellega, mida liikmesriigid äh, kulutavad. Te muidugi võite siin rääkida võidurelvastumisest, see on aga jama. kui me räägime siin Euroopa tasandil hangetest ja sellega kasutame ära mastaabisäästu, et meil ei ole vaja siin kakskümmend korda äh, tellida erinevaid varuosasid, vaid kõigest kaks korda, siis tegelikult me ju hoiame kokku ja sellega on meil võimalik maksumaksja raha eest teisi projekte rahastada. praegusel hetkel me ei ole tõhusad oma lõhestunud Euroopas ja just sellepärast ongi meil vaja siin seda uut rubriiki, kus me räägime turvalisusest ja kaitse, selleks, et Euroopa raha tõhusamalt kulutada. me ei hakka siin vastatama kaitseküsimusi põllumajandusega. me teenime siin kodaniku ja maksumaksja huvisid. meie omavahendite ettepanekud me oleme valmis ka uusi ettepanekuid ära kuulama, näiteks kui digitaalmaks saab äh, positiivse vastuga nõukogus, siis me paneme veel selle ka sisse oma ettepanekusse siis finantstehingumaks. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast käib juba nagu kummitusringi. kuus aastat on ta vana. kas tegemist on visiooniga? jah. või illusioon? ma väga vabandan, aga kohe, kui Prantsusmaal ja Saksamaal saab selgeks, millisel kujul see maks peaks sisse viidama, praegu veel kokkulepet ei ole, kui aga kokkuleppele jõudakse, me oleme nõus selle sisse viima ja selle võrra siis muidugi vähendama liikmesriikide panuseid. aga see peab olema nii-öelda eelarveküps ettepanek olema. minuga ei ole võimalik siin ülepeakaela ettepanekuid teha. ma tunnetan, et see võib olla võimalik ja just sellepärast me ootame vaatame, kas nõukogu digitaalmaksu suudab kuidagi ära defineerida, siis hiljemalt järgmise aasta kevadel võtame me selle oma ettepanekusse sisse. võib-olla ka juba sügisel. me soovime Erasmuse programmi vahendeid neljateistkümnelt miljardilt kahekorristada ja Interrail saab kuskil kolmkümmend kolmekümnest miljardist seitsmes, kolmekümnest miljardist seitsesada viiskümmend miljonit, mis on väga vähe. Erasmus aga ei kaota sellest. tagasimaksed. meie leiame, et õiglane Euroopa oleks Euroopa ilma tagasimakseteta kui Luksemburgis SKT äh, inimese kohta on sada kolm tuhat eurot, ja Bulgaarias kuus tuhat kaheksasada eurot, siis tul-, peaks olema mingi piirmäär ühe koma ühe protsendi juures selline, millega nõustutakse. miks Luksemburg peaks saama tagasimakse, kui ta maksab tuhat kolmkümmend ära saja kolmest tuhandest? on ju täiesti selge, et sada kaks tuhat eurot jääb ju ikkagi Luksemburgi meil on tihti tulumaks progressiivne, mida rohkem sa teenid, seda rohkem sa maksad. meie sissetulekute puhul oleme me aga degressiivsed sellesama tagasimakse pärast. see on väga ebaloogiline. just sellepärast me olemegi nõus üleminekuajaga. viis-kuus sammu peaks seal olema ja siis üleminekuaja lõpus soovime me saavutada olukorda, et sissetulek sõltub RKT-st kes, kelle tulemus on suurem, maksab üks koma üks, kaks, kolm protsenti SKT-st ehk siis natukene rohkem, aga siiski talle jääb ju alles üheksakümmend kaheksa koma üheksa protsenti. tegelikult on omavahendid ju ka solidaarsuse küsimus. meil on vaja ühehäälsust äh, nõukogus ja just sellepärast on mul ka vaja nii-öelda määrimisvahendeid iga valitsuse jaoks. kui rääkida õigusriigi põhimõtetest ja seda selgitada, siis me soovime õigusriigi põhimõtet kasutada väljamaksete keeldumiseks siis, kui see otseselt kodanikku ei puuduta. siis, kui näiteks äh, riiklikud partnerid ei ole valmis koostööd tegema, kuigi nad siiski peavad äh, osalema projekti läbiviimises. lugege palun, lugemisest on kasu lugege meie ettepanekut ja siis teie seadusandjana saate seda ettepanekut muuta. ja kui te teete mulle ettepanekuid, mis on paremad, siis võtan teid vastu, sest nüüd olete teie juhi puldis, ma ütlesin seda juba. ja te saate nüüd kogu paketi ümber kujundada. kas meil on täiesti teiselt planeedilt pärit mõtted. mul on kaks jalga maas, iga päev kohtun inimestega, neil on omad mured ja seal, kus Euroopa on paremaks võimaluseks, just seal me soovimegi aidata. muide, Rotterdami sadam elab Euroopa siseturust. ilma Kölnist, Varssavist või tulevad kaubad ta ilma siseturuta, ilma kaubanduslepeteta, mida Euroopa sõlmib, oleks Rotterdami sadamas ainult purjekad, mitte ka suured konteinerlaevad kogu Euroopast ja kogu maailmast tõesti, maailmavärav Rotterdam elab Euroopast ja mitte Amsterdami tulpidest. mis puudutab rahvasaadikute palgatasusid, siis seda otsustate ju teie, seda ei otsusta komisjon. reformid me soovime, et Euroopa majanduspoolaasta ja seal välja pakutud äh, riikidepõhised soovitused äh, oleksid ka vahendite kasutamise aluseks. aga ta mitte kunagi ei hakka meie soovitustes nägema äh, palgatumpingut, palgad panevad paika sotsiaalpartnerid, palgatumpingut ei ole mitte kunagi komisjon oma raportites välja pakkunud. Itaalia. Itaalia tahan öelda järgmist. ma armastan teie riiki. Teie riigi eelarves on üks protsent ette nähtud innovatsiooniks ja teadusteks. üks protsent. meil Baden-Württembergi liidumaal on see neli koma üheksakümmend kaks protsenti kas Itaalia ei peaks olema huvitatud selles, et tööstus õitseb, et äh, VKE-d äh, arenevad edasi Torinos, Bolognas ja mujal, et me võiksime rohkem teadustöösse arendada. tõesti, teil oleks vaja rohkem investeeringuid äh, nutikatesse peadesse. näiteks Fiati autotööstus, kaks koma kaks miljonit autot võiksite te igal aastal toota, aga ainult kuussada tuhat toodate ja see ei ole komisjoni süü, see puudutab teie disaini, mootori ehitust, hinda. me võime sellest teiega rääkida äh, kaks tuhat üheksateist aasta eelarve ettepaneku puhul istume laua taha, joome klaasikese veini ja arutame selle kõik läbi kolmkümmend kuus tundi pärast selle ettepaneku esitlemist hakkame me siin juba edasi-tagasi kõiki liigutama. ma ütlen teile, oodake nüüd ära, iga vastus saab küsimuse, igale numbrile tuleb taust taha, tegemist on väga kompleksse küsimusega, tõesti, äh, võtke mind pihile, nõudke kõik, kogu infot ja kui hakkavad läbirääkimised nõukoguga, ma luban teile, mitte keegi ei saa öelda, et kuskil on veel mingi vastuseta jäänud must kast. viimane küsimus äh, Suurbritannia läbirääkimistel, kui äh, leitakse lahendus, kas Suurbritannia teeb samuti omapoolse panuse nagu Šveits ja Norra ning sellisel juhul, kus, kuhu see panus läheks? lugupeetud esimees, praegu räägime alles Iirimaast ja Põhja-Iirimaast ja meil on hea meel, et britid on nõus praeguse mitmeaastase finantsraamistiku kohustusi täitma aastani kaks tuhat kakskümmend ja kui siis veel äh, kohustustest tulevad mingid maksekohustused, siis neid on ka nõus äh, täitma, nii et äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda ja kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve ettepanekud saame üles ehitada praegusele mitmeaastasele finantsraamistikule. teiseks, britid on nõus äh, maksma edasi ka pensioneid tuleviku osas kõik sõltub teist. Horisont kaks tuhat kakskümmend. kui britid soovivad jätkata, siis nad võivad nagu Šveits edasi maksta ja siis täpselt samamoodi nagu Zürich ja Basel osalevad nendes programmides ka Oxford ja Cambridge ja meile see sobiks. Galileo, kui nad soovivad kasutada seda meie navigatsioonisüsteemi, mis on parem kui USA oma, siis nad võivad seda teha, aga nad peavad maksma. see on tulevik. julgeolek, politsei koostöö, luureteenistused, täpselt sama lugu nüüd meil on väga palju selliseid valdkondi, kus mõlemad pooled võidavad, kus Ühendkuningriik saab käituda täpselt samamoodi nagu Norra ja Šveits, maksta eelarvesse sisse ja siis ka sajaprotsendiliselt Euroopa teenuseid kasutada. see oleks lisavahend Euroopa eelarvele. aga Šveitsi ja Norra eh, panused ei ole näha äh, meie eelarvesse läheb kohe ühtsuspoliitikasse. me koostame resolutsiooni mängus ning saaksime sinna võimalikult selgeid arvusid saada, kas oleks lootust, et esmaspäevast juba saaks meie kolleegid kokku juba täpsemad, teie esindajatega täpsemad arve saada nii Eh, sellega on koosolek lõppenud ning eh, kohtume teiega ja iga kord, kui teiega kohtume, teeb see meile suurt rõõmu.